Buenas tardes. Eh... tere pärastlõunat. palju meid täna siin saalis ei ole. esmaspäeval on pisut keeruline päev. ma teen siiski ettepaneku alustada, sellepärast et ähm, kell on juba rohkem kui sealmaal. nii et alustame päevakorra järgi. me oleme saanud äh, vabanduse ühelt inimeselt, kes äh, ei saa kahjuks osaleda. kõigepealt päevakorra kinnitamine. kui vastuväiteid kellelgi ei ole siis sellisel juhul ma loen päevakorra kinnitatuks. edasi järgmine päevakorrapunkt. juhataja teadaanded. juhatajal on üks teadaanne, nimelt tänane koosolek on otseülekandes kuulatav, nii nagu see tavaliselt on. võib-olla ma hiljem veel kordan seda, sellepärast et praegu me, meid väga palju siin ei ole, aga kõik olete kutsutud meie jõuluvastuvõtule kell seitse siin, siinsamas ruumis pärast koosoleku lõppu nii et ähm, teeme oma töö ära. ja siis pärast seda on siinsamas ruumis vastuvõtt. jõulutervitusjoogid kell seitse. ja palun andke see tähtis teadaanne edasi ka nendele, kes siia hiljem jõuavad. üheksateistkümnes keeles on meil täna tõlge suuline, tšehhikeelset tõlget ei ole, läti, malta, slovakkia ja iirikeelset tõlget. Teile peaks olema välja saadetud ka meie viimase koosoleku protokoll kui viienda novembri koosoleku protokollile kedagi vastu ei ole, siis sellisel juhul loen selle protokolli kinnitatuks. see oli siis kolmas päevakorrapunkt. edasi neljas. meie komisjoni missioon Bulgaariasse kakskümmend üheksa kuni kolmkümmend üks oktoober see oli meie viimane delegatsioon. ja Mutšelnikov ja Urutšev öö, ähm, olid need, kes selle korraldasid. ja seal oli siis meie komisjoni esimees Tšeslav Siekierski, kes saatis oma vabandused Her, Herbert Dorfmann, Maria Neutschel, Mark Tarabella, kolleeg Rodriguez ja Jacques Colombier. selle missiooni eesmärgiks oli meil anda hinnang äsjase Bulgaaria eesistumise edule ja probleemidele just nimelt põllumajanduse valdkonnas. muuhulgas oli juttu loomatervisest ja ametlikus programmis meil olid kohtumised äh, Bulgaaria põllumajandusministri ja tema meeskonnaga, Bulgaaria parlamendi põllumajanduskomisjoni esimehega, mm, vabaühenduste ning põllumeeste esindajatega ja käisime ka kohtadel osalejad ütlesid, et nad said omal nahal tõeliselt eheda Bulgaaria kogemuse, mille hulka kuulus ka päikesepaisteline ilm. sekretäriaat on väga üksikasjaliku aruande sellest missioonist koostanud ja selle kõikidele teile välja saatnud. enne kui ma sõna hakkan andma, sooviksin ma tänada Momtšin Nekovit ja Vladimir Urutševi selle eest, et te organiseerisite selle ülihuvitava programmi. härra Nekovit vist siin ei ole saalis. aga kui tema kolleeg härra Urutšev siin on, siis äkki tema sooviks sõna selleks, et ähm, meile lühidalt sellest visiidist ja kogemusest rääkida. palun, härra Urutšev. suur tänu, juhataja kallid kolleegid. mul on hea meel anda teile ülevaade Bulgaaria missiooni peamistest tulemustest. see missioon toimus oktoobris. kaheksa saadikut neljast fraktsioonist osales selles kõigepealt sooviksin rõhutada, et see oli meie komisjoni esimene ametlik visiit Bulgaariasse pärast Bulgaaria liitumist Euroopa Liiduga. ja see missioon korraldati vaid kuu pärast või valmistati ette vaid kuu pärast Bulgaaria eesistumist ja Bulgaaria eesistumise ajal tehti vägagi intensiivset tööd kahe tuhande kahekümnenda aasta järgse põllumajanduspoliitika kallal. missiooni ajal oli muuhulgas eesmärgiks süüvida nendesse edulugudesse, aga samuti ka probleemidesse, mis Bulgaarias on olnud ühtse põllumajanduspoliitika kohaldamisega. samuti oli soov kuulda, kuulata ettepanekuid ÜPP kohta pärast kahekümnendat aastat. missiooni ajal kohtuti põllumajandusministriga, põllumajandusministeeriumi esindajatega, toidu- ja metsaministeeriumi esindajatega, siis Bulgaaria parlamendi põllumajanduskomisjoni esimehega, Bulgaaria saadikutega, kes selles komisjonis on, ja samuti ka vabaühendustega põllumajandussektorist. üle viieteistkümne organisatsiooni oli kohtumisel esindatud teravili, loomakasvatus, puuviljad, noored põllumehed ühesõnaga väga paljudest valdkondadest olid vabaühendused esindatud. me külastasime ka traditsioonilisi Bulgaaria põllumajandustootjaid, näiteks mahetootjad, puuviljade jaoks mesi, me, mesilas-, meetootjad, mee, mesiniku, siis samuti Bulgaaria roosiõli ja lavendliõli tootjad. rääkisime ÜPP-st ja sellest, kuidas seda kohandada liikmesriigi vajadustele ja spetsiifikale. kõik leidsid, et ÜPP peaks olema paremini rahastatud ja lihtsam ka abisaajatele otsetoetuste ülemmäärad, uus mudel, kontsentratsioon ja juurdepääs põllumajandusmaale noorte põllumeeste jaoks, kõike seda arutati väga ähm, intensiivselt. ettevalmistamisel on praegu Bulgaarias üks uus seaduseelnõu eesmärgiks on lihtsustada põllumeeste juurdepääsu haritavale maale. erilist tähtsust omistati karja kasvatusele, abi osutamisele, samuti ka tubakakasvatusele näiteks, millest saavad peamise tulu väga öö, vaesed mägised piirkonnad. lõpetuseks ma sooviksin konstateerida, et missioon oli päris viljakas ja edukas selle organisatsiooni poole pealt, kohtumiste kvaliteedi ja diskussioonide poole pealt. põllumajanduskomisjoni liikmed nägid oma silmaga, et Bulgaarial on väga palju potentsiaali, väga palju väga kvaliteetseid tooteid ja tegelikult põllumajandus on selle jaoks põhjapaneva tähtsusega. suur tänu, härra Urutšev. härra Tarabella, palun. suur aitäh. ega ma ei taha siin äh, nii pikemalt rääkida, kolleeg Kurutšev rääkis väga põhjalikult sellest, mida tehti, me eh, tutvusime erinevate Bulgaaria põllumajanduse tahkudega, nägime eh, multifunktsionaalseid eh, põllumajandusettevõtteid, mõni aasta tagasi oli kuusteist miljonit lammast, praegu on miljon lammast ainult järele jäänud Ähm, küsimus on maakasutuses, muidugi ähm, arvandmed olid väga huvitavad, äh, proua Krasteva, põllumajandusminister, äh, tutvustas äh, meid ka mitte, või valitsusvälistele organisatsioonidele ja, ja me saime teada, et teraviljakasvatajad ei tahtnud äh, toetuste ülempiire, aga äh, loomakasvatajad olid enam-vähem rahul. Äh, enamasti ikkagi Euroopa Liidu liikmesriikides hakatakse uutmoodi hindama toetuse jagamist ja nüüd huvitav kogemus oli ka ähm, ökofarmide koht, külastamine isegi äh, näiteks kasvuhoonetes, äh, äh, avamaa lavadel kasvatatakse liblikõielisi, väga huvitav oli seda vaadata ja siis roosiõli tootmine oli väga huvitav, üks hektar roositaimi töö, toodab üheksa tonni õielehti ja ainult ainult äh, väike osa sellest, imeväike osa sellest üheksast tonnist ähm, annab siis äh, null koma viis äh, milliliitrit roosiõli, millest tehakse lõhnaõli, siis me mõistame, kui kallis see roosiõli on ja nüüd volinik Gabriel, suurepärane volinik, korraldas ka kohtumise mesinikega või mesinike visiidi Euroopa Parlamenti, meie saime kohtuda äh, mesinikega ja muidugi neil olid samasugused mured kui kõikidel Euroopa Liidu mesinikel. Äh, nojah, ilma veinita ka ei saa Bulgaariast ära tulla, äh, me käime Plovdivis tutvusime Mavruti veiniga, väga huvitav avastus oli see mulle ja ähm, me, meid võttis vastu ka proua Karantševa, äh, äh, parlamenti president ja äh, põllumajanduskomisjoni esinaine kohtus meiega ja loomulikult kõik need kohtumised olid väga huvitavad, kõik olid hästi kursis reformiprojektidega ja see oli teretulnud, seda igal pool ei ole näha ja ma usun, et meie su-, noh, see on kasulik meie omavahelistele suhetele ja aitäh veel kord Bulgaaria kolleegidele, see programm oli väga-väga tihe. koht-, toimusid ametlikud koosolekud, kohtumised, aga käisime, vaatasime ka äh, kohtadel, kuidas päris tootmine ja tegevus toimub. suur tänu! ma sooviksin öelda tere tulemast mõningatele noort, noortele üliõpilastele Brüsseli Vabaülikoolist. tere tulemast! Te kuuldavasti tegelete praegu Euroopa Liidu põllumajanduspoliitikaga või uurite seda, nii et loodan, et tänane koosolek on huvitav. kolleeg Neuschel. ma tahan ka kõigepealt tänada suur aitäh, Maria. Eh, kolleeg Sinra. Eh, estuvo muy bien organizada, que fuimos muy bien. suur aitäh. tahtsin öelda, et see reis oli ülihästi organiseeritud ja meid võeti väga hästi vastu. ma ei hakka kordama seda, mida me tegime ja mida me nägime, sellepärast et seda te kuulsite juba eelkõnelejatelt, vaid paar asja mida me oleksime võinud teha, kohtumised näiteks naistalupidajatega maapiirkondades. me oleme varem öelnud juba, et alati, kui me liikmesriikides käime, siis meil peaks olema võimalus ka kohtuda naistega. Bulgaarias meil seda võimalust ei olnud. ja teiseks, väikefarmide külastamised me käisime suurtes jah, aga mina oleksin soovinud vestelda ka väiketaludega. ühesõnaga, kõik oli väga hästi organiseeritud, aga sellised asjad võiksid äh, olla tähele pandud tulevikumissioonide jaoks. aitäh, ma ei tea, kas härra Urutšev sooviks veel sõna, teie, teie otsustada, kui soovite, siis saan, saate sõna. suur tänu sooviksin tänada kolleege selle eest, et te väga õigesti seda missiooni kirjeldasite. ja tõite esile kõige põletavamad probleemid Bulgaaria jaoks, mis vajavad lahendamist. suur aitäh teile toetuse eest. on täiesti ilmselge et äh, meil vaevu on võimalik ÜPP-d lahendada nende küsimuste ja probleemide lahendamiseks. meil on kohapeal aga siiski teadlikkus olemas ja mõeldakse ka võimalike seadusandlike lahenduste üle suur,. suur-suur tänu teile, mina pean seda missiooni edukaks. suur aitäh, härra Vrutšev. et äh, võin teile tunnustust avaldada, missioon oli väga huvitav ja läks korda. ja kui lubate, läheme edasi, läheme nüüd päevakorrapunkti number viis juurde. ja siin on meil siis kavas komisjoni esindaja ettekanne ähm, seitsmeteistkümnenda oktoobri kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta delegeeritud määruse kohta, millega täiendatakse nõukogu määrust tuhat kolmsada kaheksa kaks tuhat kolmteist mis käsitleb veinisektori kaitstud päritolu nimetusi, geograafilisi tähiseid ja traditsiooniliste nimetuste kaitsetaotlusi. eesmärk on siis reguleerida kaitsetaotlusi, vastuväite esitamise menetlust, kasutuspiiranguid ja toote spetsifikaatide muutmist, tühistamist ja märgistamist ning esitlemist meie komisjon kuulas seda, kui komisjon tutvustas meile eh, esialgset dokumenti, geograafilised tähised, kaitstud päritolunimesid ning etiketid olid teemaks ja nüüd eh, parlamendiliikmed jäid sellega rahule, arvasid, et eh, uus määrus on sektori jaoks lihtsustav ning äh, eriti tähtis on, et Euroopa tasandil luuakse ühtne raamistik sellele sektorile. seitseteist oktoober oli teksti esitamine parlamendis, seitseteist detsember kaks tuhat kaheksateist on meil muudatuste ettepanek, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ja meie agrikomisjoni äh, vastuväite esitamise tähtaeg oli novembris ja härra De Castro soovis, et analüüsiperioodi Euroopa Parlamendi jaoks pikendatakse, puudutab seda delegeeritud akti ja härra De Castro lähtub põhjenduspunktist nelikümmend viis, mis on seotud artikliga viiskümmend üks ja see puudutab viinamarja veine millel ei ole ühtegi geograafilist tähist ega kaitstud päritolu nimetust. nüüd komisjon esitas selle delegeeritud akti paranduse Euroopa Parlamendile hiljem selleks, et parandada see viga, mis oli muide sisse läinud kõikidesse keeleversioonidesse, välja arvatud ingliskeelne ja eh, seal tuli siis sõna processed välja vahetada sõnaga produced, töötlemise asemel kasutatakse sõna tootmine. härra De Castro arutas seda küsimust koordinaatoritega ning ähm, soovis, et komisjoni esindaja kutsutaks seda küsimust arutama ja seda me täna olemegi kavatsenud. ja nüüd Äh, selle mandaadi põhjal, mis koordinaatorite kohtumine meile andis, tahaksin nüüd tervitada komisjoni esindajat, kes siis peaks meile äh, tutvustama asjade seisu, härra Joao Onofre põllumajanduspeadirektoraadist. Teil on sõna, palun. presidenta. Alignment of the suur tänu. nüüd vastavalt Äh, kahe tuhande üheksanda aasta määrusele ja vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingule, mis käsitles kaitstud päritolunimetusi ja kaitstud geograafilisi tähiseid, on nüüd äh, komisjonis äh, kuueteistkümnendal oktoobril vastu võetud delegeeritud õigusakt ja pärast analüüsiperioodi võetakse vastu ka rakendusakt, kolme aasta jooksul on Euroopa Komisjon tihedat tööd teinud koos liikmesriikidega ja sektori esindajatega selleks, et üksteist mõista, saime üksteise huvidest aru, komisjon on veendunud, et protsessi lõpus ähm, jäävad kõik asjaomased osapooled rahule, see on osa sekundaarse õigustiku loomiseks ähm, veinisektoris, mis to-, äh, tuleneb ka meie aluslepingutest. tähtis on, et veinisektori arengut silmas pidades loodaks kindel õigusraamistik ja ma tahaksin kohe alguses selgelt öelda, mida selles delegeeritud aktis ei ole. analüüsiperioodi jooksul läks kogemata ühte eh, põhjenduspunkti eh, viga justkui ilma geograafiliste tähisteta veinid äh, oleksid erandiks reeglile. ja nüüd komisjon tegi veaparanduse, et igasugused mured sellega seoses kaoksid ja selle tagajärjel ei ole nendes reeglites, mis puudutavad sordiveine, äh, äh, mingeid muudatusi, näiteks Itaalia äh, veini või viret kasutatakse teistes liikmesriikides toorainena ja ikkagi säilib kohustus äh, tähistada äh, päritolu ja märkida see veinil. nüüd äh, tulevikus ei ole võimalust toorainet ja ütleme, viinamarju ja virret tuua sisse kolmandatest riikidest ja tähistada seda Euroopa Liidus toodetavana. ja nüüd, mis selles aktis sisaldub? tegemist on äh, geograafiliste tähen-, tähistuste äh, olulise lihtsustamisega, äh, menetlusi lihtsustatakse, kooskõlastatakse teiste toidu, toiduainetööstussektoritega, samuti kasutuspiirangud, spetsifikaadid, ähm, kuuekuuline tähtaeg selleks, et komisjon saaks tähised läbi vaadata, on antud nüüd ja ette antud seadusega ning me oleme arvestanud ka lähimuspõhimõttega täielikult ning selle akti rakendamistähtaegu. nüüd me keskendusime ainult Euroopa Liidu tasandil vajalikele olulistele elementidele ja vältisime topelttööd ähm, nendes aspektides, mis on juba liikmesriikides käsitletud, nüüd äh, oluline on, et süsteem tõhusamaks muutuks, et tootjad oleksid kaitstud et kõik ähm, geograafilise tähise poliitika, äh, poliitikast puudutatud osalised oleksid äh, rahul. nii pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat ähm, nii veinisektoris kui ka äh, piiritusjookides üldse. tähtis on, et ähm, komisjon nüüd loodab, et Euroopa Parlament ka selle delegeeritud akti heaks kiidab. tänan. suur tänu, härra Onfre. härra De Castro, palun. suur tänu tahaksin alustada sellest, et ütlen aitäh komisjonile, just põllumajandusdirektoraadile ja härra Umfrele komisjoni äh, parandus tõesti nüüd selgitab neid probleeme, mille me tõstatasime. minu vastulausele vastati ja mina hea meelega olen valmis nüüd seda delegeeritud akti heaks kiitma nii palju kui võimalik ja nüüd härra Nontan. proua Nontan, suur tänu. härra Nontan, suur tänu Äh, ma äh, olen kohtunud äh, pädeva komisjoni peadirektoraadi esindajatega ja tõesti aitäh selle kiire vastuse eest, seda me loodame kõik ju, et kiirelt oma ülesandeid täidetaks. suurepärane, härra Tantan. loomulikult, kui kellegiga ühele meele jõutakse kiirelt, siis, siis on tulemused ka head, aitäh järgmine Gracias, señor Dorman. suur aitäh. ma ei tea, kas komisjoni esindaja soovib nüüd veel sõna võtta, kui ei soovi, siis suur tänu. aitäh. me jõudsime suurepärasele teineteise mõistmisele, see on väga teretulnud. mis siis meil järgmiseks on päevakorras? punkt viis on läbi vaadatud, järgmiseks number kuus ootame praegu härra Jaanus Votšehovskist Euroopa Kontrollikojast. tema on meie järgmine külaline ja kui me seda ootame, ütlen talle ka, et ta hakkab meile tutvustama eriraportit Keskkonnaministri eriaruannet number kolmkümmend üks kaks tuhat kaheksateist teemal loomade heaolu Euroopa Liidus, kuidas vähendada lõhet ambitsioonikate eesmärkide ja tegeliku rakendamise vahel. Quiero dar en la bienvenida en nombre de, de todos ustedes, dar la bienvenida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 suur tänu. ma sooviksin vastata poola keeles. Schreier na temat äh, e, e, Hollandi czy lugupeetud äh, saadik Schreier, teie küsisite Hollandi kohta. Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Rumeenia ja Poola olid need riigid, keda meie olime välja valinud. Neis riikides on Euroopa kõige suurem loomakasvatus ja sellepärast me nad just nimelt välja valisimegi. Hollandit otse ei kontrollitud. küll aga auditeerisime me komisjoni ja komisjoni tegevust kõikide liikmesriikide suunal me ei räägi rituaalsest ta-, tapmisest, me räägime uimastuseta tapmisest ja tegelikult seda on raske defineerida, sellepärast et siin on üli erinevaid lähenemisi. see on üks meie nii-öelda äh, olulisi märkusi või sõnumeid liikmesriikidele, et need on asja, see on asi, mida tuleks Euroopa Liidus seadusandlusega paika panna. mida need äh, usulised kriteeriumid tegelikult tähendavad? see ei ole kaugeltki mitte selge kas need usulised kriteeriumid on vaid kohaliku kogukonna jaoks, aga kui nii, siis mis jääb, kuidas jääb ekspordiga? näiteks võib olla ka selliseid erireegleid, mida kohaldatakse laiema ekspordi suhtes ja, ja kas tõesti siis ähm, on võimalik äh, lubada äh, uimastuseta tapmist? üks asi on loomade heaolu, aga teine asi on õiglane konkurents Euroopa Liidus ja need erinevad äh, äh, tapaliigid. see on teema, mida tuleks arutada ja võimalik, et si-, siin oleks vaja ka mingisugust Euroopa Liidu õigusakti. edasi saadik Hoiser rääkis umbes samast asjast, ma leian, et siin küsimuses on vaja tõsist arutada, arutelu, millisel määral Euroopa Liidus tuleks lubada sellist tapmist ja kas üldse peaks Euroopa Liidus sellist äh, asja lubama. me oleme näiteks Saksamaa õigust analüüsinud liidumaid ja tegelikult Saksamaal on väga vähe uimastita tapmist ähm, Poolas, aga seevastu puudub praktiliselt igasugune statistika. Poola riigil ei ole mitte mingisugust äh, infot selle kohta, kui palju loomi tapetakse ilma uimastuseta. kas see on tava millega teenindatakse mingisugust kohalikku kogukonda või hoopistükkis näiteks eksporti. põhiline on see, et see praktika on ülierinev Euroopa Liidus ja seda tuleks üksikasjalikumalt uurida. meie aga saame vaid ähm, nii-öelda omalt poolt tähelepanu juhtida nendele asjadele, seadusandja on see, kes peab neid edasi viima. edasi saadik Häsekan see oli positiivne mm, tagasiside, mitte ainult temalt, aga teisteltki saad-, saadikutelt. saadik Häsekamil on õigus, küsimus on looma heaolu alase õigustiku täitmise tagamine ehk ei ole vaja pigem, ei ole vaja ilmtingimata uusi õigusakte vastu võtta, vaid pigem oleks vaja hoolitseda selle eest, et praegu olemasolevad standardid, et neid järgitaks. kas Euroopa Liit on jätkuvalt loomade heaolu valdkonnas liider? minu meelest küll. teised riigid on järgi jõudmas, aga no väga tore, kui nad on järgi jõudmas, see on ju ülihea, kui ka mujal maailmas hakatakse äh, tähelepanu pöörama loomade heaolule. maailma parimad äh, standardid pole mitte raasugi väärt, kui keegi neid ei järgi. Äh, edasi saadik Kusmik äh, küsis uute ja vanade liikmesriikide kohta. noh, me kontrollisime viit liikmesriiki, me ei saa mingisugust ähm, vahet siin hakata tegema uute ja vanade liikmesriikide vahel. oli näiteks äh, väga palju head tava Itaalias, Sardiinias me käisime näiteks kontrollimas. neljateistkümnendat meedet seal kohaldati väga hästi me soovisime kontrollida ka võimalikku huvide konflikti. et kas tõesti veterinaarkontroll on tootjatest sõltumatu ja me veendusime, et seal mingisugust huvide konflikti ei olnud. Itaalias on aga see probleem, et Euroopa Liidu direktiivi eh, ülevõtmisega, mis äh, puudutab broilerite sundkitkumist, selle ülevõtmisega on läinud kolmteist aastat. ehk erinevates riikides on erinevad probleemid. me ei, me ei pannud riike mitte mingisugusesse paremusjärjestusse, kõikides oli võimalik leida nii häid kui halbu. edasi meede neliteist, mille kohta te küsisite, see on väga selgelt liikmesriikide pädevuses. liikmesriikide pädevuses on otsustada, kas nad seda kasutavad või mitte. kui nad otsustavad seda kasutada, no me mõningatel juhtudel vaatasime, et võib potentsiaalselt probleeme tekkida, näiteks kahekordne rahastamine ehk see, mida neljateistkümnenda meetmega rahastati, tegelikult samale asjale saadi juba toetust toidu kvaliteedi meetme alalt. oluline on aga, et pigem oleks vaja asjaosalistele präänikut kui piitsa ehk positiivset motiveerimist, mitte koheselt karistamist. küsimus on selles, kuidas seostada omavahel loomade heaolu ja põllumehe heaolu. tegelikult, kui asjad on korras, siis, siis see on kasulik kõikidele, nii loomadele kui põllumehele me ei näinud, et Poola põllumehed oleksid näiteks äh, vähem konkurentsivõimelised selle tõttu, vastupidi, see parandas nende konkurentsivõimet. võib-olla komisjon peaks paluma liikmesriikidel seda meedet tihedamini kasutada, aga tege-, aga paraku on niimoodi, et liikmesriigid ise on need, kes otsustavad, kas seda meedet kasutada või mitte A jeśli chodzi, ba, tak, bardzo ciekawe pytanie. E, ja veel üks väga huvitav küsimus loomade transportimise kohta. ja sellega, selle kohta, kas me peaksime vedajatele kõrgemad standardid kehtestama. täiesti kindlalt jah. sellepärast, et transportimise määruses on väga selgelt sätestatud transportimise tingimused, aga minu meelest loomade transportimisega on veel üks probleem. mis see on? miks loomi nii pika maa taha üldse transporditakse? kui ma vaatan härra Domani raportit, siis tegelikult seal punktis viisteist on tõstatatud täpselt sama küsimus analüüsida oleks vaja, miks loomi nii pika maa taha veetakse. Need on hiiglaslikud vahemaad. ma käisin kuulamisel, kus härra Jorman oma uurimust esitles ja me nägime mõningaid vapustavaid järeldusi sellest, kuidas loomi, veiseid veeti Iirimaalt Lähis-Idasse. kuidas see saab üldse olla nii-öelda elujõuline, selline asi? transport on üks õhusaaste allikaid, me, võib-olla me peaksime ka seda asja analüüsima. mõelda, kuidas muuta see loomade pika vahemaa taha transportimine mõttetuks, majanduslikult mõttetuks. tegelikult on peaaegu võimatu tagada standardi järgimine, kui loomi veetakse tuhandete kilomeetrite taha. nii et selle asemel peaks hoopis vaatama, kuidas oleks võimalik neid pikaajalisi vedusid ähm, elimineerida. ja suur aitäh, et oli võimalus esitleda meie töö tulemusi, aitäh! suur tänu! sooviksin tänada teid kogu meie komisjoni nimel selle ääretult huvitava raporti esitlemise eest. nagu ma juba varem ütlesin, meil on päevakorras kolm omavahel seotud päevakorrapunkti loomade heaolu kohta. me kuulasime nüüd ära kontrollikoja liikme eriaruande. aga edasi on meil programmis Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse uurimus, mis käsitleb loomade kaitset vedamise ja sellega seonduvate toimingute ajal Apple, see on päevakorrapunkt number seitse. ja kaheksandas punktis on määruse aruanne. sellega on seotud härra Domen, aga praegu on nüüd seitsmes päevakorrapunkt. ma sooviksin tänada eelmist aseesimeest ja kontrollikoja esindajat. informe de implementatsioon. meie komisjonil on palutud koostada rakendusaruanne selleks, et välja selgitada, kas on rikutud loomade veomäärust number üks kaks tuhat viis ja täna on meil kavas kuulata Euroopa Parlamendi äh, uurimistalituse ettekannet selle kohta. ning samuti on tähtis öelda, et see ettekanne on nüüd otseselt seotud selle rakendusaruandega, mille koostab kolleeg Dorman ja ta kavatseb meile seda tutvustada kaheksanda päevakorrapunkti all, et äh, Euroopa Parlamendi äh, uurimistalitus EPRS tegi koostööd komisjoniga ja uuris ja analüüsis siis, kuidas on täidetud äh, määrust üks murd kaks tuhat viis ning kuidas on andmeid kogutud aastatel kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kaheksateist doktor Baltusen ja doktor Wagenberg on kutsutud siia es-, tutvustama seda raportit, nemad olid siis Hollandist ja meil on veel üks uuring reeglitele vastavus loomade veovalmiduse puhul, see puudutab eelnimetatud määruse lisa üks üks ning samuti äh, äh, sellel on ka äh, mitu autorit, Hans Spol-, doktor Hans Polder ja doktor Olevitšus jällegi Wageningi vastavast instituudist ning kõigepealt tervitan siin doktor Baltusenit. ja teisi kaasautoreid, viisteist minutit on teil oma töö tutvustamiseks aega. peale doktor Baltusenit on võimalik äh, küsimusi esitada ja vastuseid saada, aga kõigepealt siis Äh, annan äh, sõna EPRS-i esindajale, doktor Alina Tiinule, Euroopa Parlamendi kolleegile, kes teeb lühikese sissejuhatuse äh, sellesse määruse rakendamise hindamisse. suur tänu, austatud parlamendiliikmed, meil on hea meel, et me saame täna siin rakendamishindamist tutvustada sellega tegelesid eksperdid Wagening Research instituudist ja nüüd kasutan võimalust, eh, et öelda, et meie üksus viis läbi kuuskümmend üks ekspost hindamist, aga agrikomisjonile tegime seda esmakordselt ning eh, loodetavasti see on eh, ilusa sõpruse algus. nüüd tahaksin Hmm, ainult mõnest elemendist rääkida kõigepealt. meie rakendamisanalüüs ei, mm, ei saanud kogu määruse rakendamist ähm, hõlmata, sissejuhatuses juba öeldi, miks, kuid äh, meie käsitluse, käsutuses olevate andmete põhjal äh, Äh, otsustasime sellise äh, segalähenemise kasuks, äh, hindasime tulemusi, hindasime ka puudusi ja seda, mis realistlikult on ka saavutatud sidusrühmade poolt ja minu viimane märkus on see, et meie hinnang tegelikult on niisugune lauauuring, mingeid uusi andmeid me ei kogunud selle analüüsi jaoks nii nagu komisjoni eh, esinaine juba ütles, Wageningen Economic Research Instituudi esindaja doktor Baltusen räägib põhjalikumalt mõlematest uuringutest. tänan. aitäh. proua Tiinu selle sissejuhatuse eest ja nüüd annangi doktor Baltusenile sõna. viisteist minutit, palun. Thank you, Chairman, for giving me the suur tänu, et te mulle sõna andsite. ma katsun teha nii, et, et ma jõuaksin viieteist minutiga lõpule nüüd. Euroopa Liidust transporditakse palju-palju loomi pikki vahemaid ja sellepärast otsustatigi välja töötada kahe tuhande viiendal aastal rakendamismäärus üks kaks tuhat viis, aga nagu siin öeldi, meie põhjalikku olukorra hindamist läbi ei viinud, keskendusime neljale teljele ja selgitan neid hiljem. nagu siin öeldi, tegemist on lauuringuga, lähtusime kirjandusest, teaduskirjandusest, olemasolevatest andmetest FAO eh, informatsioonist, liikmesriikide eh, informatsioonist ning traatsese informatsioonist ning eh, viisime läbi ka mõned intervjuud lihtsalt, et kontrollida, kas analüüs on õige. meie vaatlusperiood oli siis kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist. varasem analüüs, mille ma läbi viisin, puudutas äh, rakendamise esimesi aastaid ja selle kohta tegelikult eriti palju andmeid ei olnud. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta järgse perioodi kohta ka ei olnud eriti andmeid, nüüd kohaldamisala oli piirdunud äh, põllumajandusloomadega ja nüüd siis tõesti uurisime seda, uurisime ka kalu. It was on four items, four issues ja nüüd, nagu ma ütlesin, keskendusime neljale teemale, üldine määruse rakendamine liikmesriikides, transpordiettevõtete tagasiside liikmesriikidele, kahe määruse jõustamine ning ähm, vastavus veovalmiduse nõuetele. kui me nüüd äh, üldisest äh, üld, üldisest analüüsi nõuetest lähtumist, meil olid standardkriteeriumid, kas see on oluline, jah, on küll, elusloomade ähm, vedu kasvab ja äh, tähtis on, et määrust rakendataks. nüüd tõhusus. seda on väga raske analüüsida, sellepärast et meil ei ole lihtsalt äh, usaldusväärseid näitajaid looma heaolu kohta. midagi võib muidugi öelda tingimuste kohta, aga mitte eriti palju selle kohta, mis nagu asja sisu on, looma heaolu. Äh, tõhusust muidugi äh, kontrolliti, alternatiivset määrust kahjuks võrdluseks ei olnud. Äh, kui me nüüd koordineeritust hindame, siis jah, pean ütlema, et tähtajad ei olnud kooskõlastatud, aga kohus on nüüd äh, öelnud, et Vesting times at the, at the moments needed, even if this means that... autojuhid äh, peavad ka puhkama. Äh, et see aitab suurendada loomade heaolu omakorda ja muidugi Euroopa Liidu jaoks on see väga tähtis. kui me vaatame nüüd äh, transpordifirmade tagasisidet, siis FAO informatsiooni järgi on olukord liidus paranenud. E nüüd äh, What action is taken in... tähtis on kontrollida Ehm, sõidudokumente, eh, kui, kuidas dokumente täidetakse, kas on karistusi, kui ei täideta. kõik see eh, on liikmesriigiti väga erinev ja kui me nüüd määruse üks kaks tuhat viis jõustamist vaatame, siis eh, põhiline, mida me kasutasime, olid liikmesriikide aruanded ja FVO Äh, aruanded, jõustamine on nüüd harmoneeritum, kuigi ähm, mittevastavuse eest määratavad karistused on siiski erinevad. tähtis on heade tavade jagamine pädevate asutuste vahel. Äh, samuti käsitlesime või vaatlesime kirjandust EFSA soovitusi vaatasime. nüüd vaatasime, kas soovitusi on rakendatud ja kas siis loomade heaolu paraneb. me tegelikult ei saa mõõta looma heaolu, sest lihtsalt meil ei ole näitajaid, mille alusel seda teha kui me nüüd neljandat punkti vaatame, eh, biovalmidus, siis me mõistame, et eh, loomade vedu on stressi tekitav loomadele, kui loomad laaditakse veokile, siis peavad nad olema terved ja tugevad, et siis eh, transpordi käigus oleks säilinud nende heaolu üks järeldusi, mis me tegime, oli see, et enne laadimist tuleb kõiki loomi kontrollida, nendest tervislikust seisundist tuleb kontrollida ja erinevad asutused, kes siis vastutavad loomade veo eest, võivad seda teha. vist lähen natukene liiga kiirelt edasi vaatlesime ka kahe tuhande neljateistkümnenda, viieteistkümnenda aasta liikmesriikide aruandeid mittevastavuse kohta, need olid harmoniseeritud registreerimise rakendamise esimesed aastad ja siis oli näha sellelt näiteks see, mis siin tabelis on, enamus mittevastavust eh, puudutas siiski loomade veovalmidust, kakskümmend kaheksa protsenti kahe tuhande neljateistkümnendal aastal kõikidest rikkumistest ja kaks tuhat viisteist isegi rohkem, nelikümmend kolm protsenti. muud valdkonnad, kus ähm, oli tegemist siis rikkumistega, puudutasid näiteks äh, piisava ruumi olemasolu äh, loomadele transpordivahendites ja siis dokumentatsiooni. Kon-, kordan uuesti. liikmesriikide olukord oli väga erinev. ja vaatasime, kui palju on inspektsioone näiteks äh, läbi viidud, osades null, teistes miljon, mõnedes lihtsalt pole igal aastal registreeritud neid kontrolle ja sel puhul ei ole ka mingeid rikkumisi avastatud, neil intsidentide arv on ka null protsenti, sest lihtsalt midagi pole kontrollitud, seega pole ka andmeid. kui me käsitleme nüüd intsidente, äh, siis null kuni seitse protsenti inspektsioonidest äh, puudutas just äh, rikkumisi Iirimaa kaks tuhat viisteist oli kuusteist koma kuus protsenti näiteks. kõige enam kontrolliti lindude vedu ja loomulikult siis äh, ja kõige rohkem rikkumisi avastati tapamajades kontrollistrateegiad olid ka liikmesriikides erinevad, mõned lähtusid rohkem riskidest, teised vähem. meie äh, nägime, et sama kontrollide arvu puhul oli protsent mittevastavuste kohta erinev jällegi null kuni kuus või seitse protsenti näiteks. null kuni viis, siis kui tegemist oli null kuni viie tuhande kontrolliga aastas. edasi, põhileiud komisjoni audititest. paljud eh, mittevastavusjuhtumid olid seotud just loomade veovalmidusega samuti oli probleeme, kuidas tiinust tuvastada, sest eeskiri nõuab, et äh, tiinuse viimase, äh, viimases astmes ei tohiks loomi transportida siis tõlgendati ka seda, mida, mida fitness või, või leovalmidus tähendab erinevalt ja kui oluline see on. samuti praktilised ja majanduslikud kaalutlused mõjutasid sageli seda, kas loom kuulutati veovalmiks või mitte. kuigi loom ei pruukinud olla veovalmis. ja siis oli ka küsimus selles, mida teha loomadega, kes ei ole veoks valmis. loomulikult töötasime välja ka soovitused, liikmesriigid peaksid transpordiinspektsioonide ja, ja rikkumiste kohta sarnast informatsiooni edastama, harmoneeritud informatsiooni see võib hiljem muidugi teoks saada, siis tuleks teha ka täiendavaid jõupingutusi selleks, et rikkumisi vähendada. kontroll peaks veovalmiduse kohta toimuma paremini ja just laadimisel. samuti tuleks majandites parem, tagada parem dokumentatsioon eh, eh, ka loomade sünni kuupäevade kohta ja kõikide nende küsimuste kohta tuleks paremat koolitust anda kõikidele, kes vastutavad mit-, loomade heaolu eest. mitte ainult nende, nendele, kes transpordiga tegelevad, ka veterinaaridele ja liik-, kõikides liikmesriikides tuleks kaaluda võimalusi farmis tapmise eh, kohta, kui eh, looma ei saa vedada ta ei ole veovalmis. ja tuleks vähendada ka noorloomade või väga, väga noorte loomade transporti, tuleks mõjutada äh, põllumajandusettevõtjaid mitte transportima neid. ja me usume, et äh, erasektor ja pädevad asutused võiksid omavahelisi džentelmenide kokkuleppeid sõlmida selleks, et loomade veo ajal loomade heaolu parandada. me usume, et see on võimalik. selleks on vajalik informatsioon, teadlikkus, teadmised looma heaolu kohta, siis saab ka häid tavasid rakendada. näiteks transpordisuunised, mis on viimastel aastal välja töötatud, neid, seda on tehtud transpordifirmade ja vabaühenduste koostöös ja on näha, et vabaühendused on aidanud transpordiettevõtjaid, et nii, et praktika muutuks ja looma heaolu paraneks. samuti on oluline liikmesriikide vaheline info vahetamine, pädevate asutuste vaheline infovahetus selleks, et harmoneerida info edastamist. sellega lõpetan, suur tänu tähelepanu eest. Muchas gracias, señor Valdusen.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 Agora, agora creio que sim. Uh, eu vou abster-me de comentários... Nii, nüüd saime tööle. Kõigepealt see üldine teema. Loomade transport. Siin olete kuulnud, oleme kuulnud kommentaare erinevatelt inimestelt ja ka raportöörilt. Nüüd konkreetse asja juurde. Kas raportis te teete vahet põllumehe ja transportija vastutuse vahel. minu arvates oleks selline vahe tegemine väga kasulik, sellepärast et nendel kahel poolel on erinevad huvid. põllumehe huvi on, et tema loom jõuaks sihtpunkti heas äh, seisundis ja, ja noh, iga kasvataja, neil on ka teatud emotsionaalne side oma loomaga, keda ta on kasvatanud. no teiselt poolt on muidugi ka see, et äh, kalk äh, nii-öelda ratsionaalne äh, majanduslik huvi, et see loom ikka kenasti kohale jõuaks. teiselt poolt transport. transport ja transport ja huvi on lihtsalt selles, et objekt, kaup nii-öelda punktist A punkti B viia, emotsioone neil kindlasti sellega seotud ei ole proua McInnes. Um, suur aitäh, suur aitäh selle presentatsiooni eest. nüüd need loomad, kes on saanud viga farmis, näiteks jala murdnud või midagi taolist, see on väga aktuaalne minu valimispiirkonna põllumeestele. kui selline asi juhtub, loom on seetõttu vastu ähm, veokõlbmatu ja farmis koha peal teda tappa ei saa. Äh, vahel võib aga olla niimoodi, et teda saab transportida, siiski on lubatud transportida, aga siis tapamaja äh, lükkab ta kõrvale ja samas tegemist on väga hea lihaga. ja veel Te mainisite eraldi Iirimaad, rääkisite kuueteistkümnest protsendist, minu meelest ühtegi teist liikmesriikide nimepidi ei, ei nimetanud. noh, mina olen iirlane, meie kontrollime väga rangelt, kas me võrdleme võrdseid ehk liikmesriike, kes on sarnased, kas me võrdleme neid, kellel on kuusteist protsenti kuueteist protsendiga ja null, nulliseid nulliga, võib-olla võiks sellest selgitust saada ja seadusandluse täitmise tagamine või kohaldamine on muidugi probleem, probleem. ja nüüd suurtapamajad. Need on nüüd muutunud nii-öelda reegliks. kolleegid on siin üles kutsunud äh, väiksemate tapamajade kasutamisele, aga tegelikult neid väiksemad on olnud, aga need on öö, ähm, kinni pandud. sellepärast, et nad ei ole osutunud majanduslikult äh,, majanduslikult kandvateks. sooviksin kuulda, mis te asjast arvate. suur tänu viimasena härra Colombier. aitäh, juhataja. kõigepealt arvan ma, et kui me väga tõhusalt soovime loomade heaolu ja transporti reguleerida, siis peame me aitama Euroopa Liidu liikmesriike tapamajasid ähm, asutada kõige optimaalse suurusega tapamarasid, tapamajasid. sooviksin meenutada, et elusloomade vedu on tegelikult ka väga tähtis tervishoiuga seotud küsimus. kui me mõtleme näiteks linnugripi e-, epideemiale, noorlinde on veetud Rumeeniast Ungarisse, meil on olnud probleeme ka Prantsusmaal on veetud vasikaid selleks, et ähm, paremini toime tulla veiste sinikeele mm, haigusega. see on tegelikult väga komplitseeritud valdkond vi-, seal teksti lõpus on jälle juttu, et komisjon toob jälle ettekäändeks kauplemisvabaduse kaupade vaba liikumise ja see tegelikult ehk ei ole võrdsed reeglid Euroopa Liidule ja kolmandatele riikidele, see tähendab seda, et Euroopa Liidu põllumajandustootjaid karistatakse. tegelikult täpselt samad reeglid kui meil see, siseselt peaksid kehtima ka kolmandate riikide tootjatele ja vedajatele, kes tahavad meie turul müüa. aitäh! härra Flanagan suur aitäh! väga huvitav ülevaade. kolleeg Neutschel rääkis siin nendest väiksematest tapamajadest ja saadik McGuinness rääkis ka nendest, et, et kui nad ei ole piisava suurusega, siis pannakse kinni. meil on Iirimaal selline süsteem, et väiksemad õllepruuli kojad, lävend on kakssada tuhat liitrit. väiksemad õllepruulikojad, nad peavad maksma vähem maksu kui suuremad. ja tänu sellele võib-olla esimest korda ajaloos on meil väikesed pruulikojad ellu jäänud. kas ei võiks täpselt sama teha Väike-Tapamajadega? et kui neil käive mm, ületab teatud punkti, et siis nende suhtes kohaldub erinev maks. täpselt sama võiks olla ka pagaritööstusega. Ehm, sest muidu kõik nii-öelda külast lahkuvad, ehm, me võiksime teha täpselt sama lihaga, nagu me oleme Iirimaal juba teinud õllega, õlle tootmisega suur aitäh, sellega oleme jõudnud äh, arutelu lõpuni ja nüüd ma annaksin sõna komisjoni äh, esindajale, palun. suur aitäh, juhataja. me tervitame parlamendi raportit, enamusega sellest oleme me nõus. sellepärast, et selle aluseks on andmed, mis komisjonil niikuinii juba olemas on, see on Trace'e süsteem, mida komisjon ka haldab. põhilised probleemid, mida aruanne kajastab, need on ülihästi teada mitte ainult komisjonile, aga ka huvigruppidele. nii liikmesriigid kui Euroopa Komisjon otsivad lahendusi mõnedele probleemidele, näiteks loomade eksport ja temperatuurid, see on üks asi, mida siin raportis on rõhutatud. pärast viimatist suve on mõned liikmesriigid keelustanud loomade veo läbi Lõuna-Euroopa. seda ei ole tehtud mitte kokkuleppel nagu siin. raportis on kirjas, vaid vastupidi, pädev asutus on astnud, andnud välja äh, reegli, et kui on kolmkümmend kraadi temperatuur, et siis eh, ei tohi loomi sealt läbi vedada. Prantsusmaa, Iirimaa ja teisedki on kohal, on võtnud kasutusele piirangud. nagu siin on räägitud, eh, mõned lahendused ei ole kaugeltki mitte lihtsad. liikmesriigid tegelikult peavad li-, leidma oma lahendused. liik-, seal on teatud lähimuspõhimõte, et äh, asjad, mida tuleb äh, austada ja meil ei ole mõningaid äh, meetmeid pädevust liikmesriikidele kohustuslikuks teha. nii et suur aitäh selle raporti eest, ootame selle raporti valmimist ja kindlasti jälgime äärmiselt suure tähelepanekuga kõik, kõiki arutelusid. suur aitäh, proua Ramirez seitsmenda päevakorrapunkti lõpetuseks lähme tagasi härra Paltuseni juurde. anname sõna talle. küsimusi oli tohutult, mis näitab, kui suur huvi selle teema vastu tegelikult on. ja ma kujutan ette, et viie minutiga nendele küsimustele vastata on peaaegu et võimatu, aga palun tehke parim, mis te suudate. mul on väga kahju, aga meil on täna väga tihe päevakord ja väga palju asju veel vaja arutada. ma mõistan, et küsimusi oli tõesti hästi palju, aga viis minutit on maksimum, mis me saame anda. soovi ähm.. aitäh. suur aitäh, et andsite mulle viis minutit kõikide nende küsimuste vastamiseks esimene asi tapamajade kohta, väikeste ja suurte kohta. loomi ei pane vedama, äh, transportima, mitte see, kas tapamaja on suur või väike näiteks Hollandist viidakse palju loomi Saksamaale tapale ja need loomad, nende veoaeg on ainult tund või kaks. nii et tegelikult eksisteerib ka väga ähm, lühiajalisi vedusid loomadele. ja veetakse need loomad Tapale, Saksamaale, sellepärast et Saksamaal eh, on see teenus odavam see vastab ka ühtlasi ühele küsimusele, mis oli, et aga miks üldse loomi nii palju veetakse? see on seotud Euroopa eri piirkondade vaheliste erinevustega, tarbimisega. mõnes regioonis võib olla rohkem liha tarbimist, teises regioonis jälle eh, rohkem selle, seda loomakasvatust ehk liha kasvatamist. Öeldakse, et liha transportimine on odavam kui loomade, elusloomade vedu, aga vahel siiski inimesed eelistavad, et veetaks just nimelt elusloomi. loomad veetakse siis ühest regioonist teise näiteks Ungarist on ka veetud lambaid tapale Itaaliasse, sellepärast et Ungaris lihtsalt ei ole olnud selleks tapamajasid. nüüd vaatame alternatiive. kõigepealt loomade veovalmidus, enamik nendest Ähm, loomadest, keda äh, veetakse, need võivad olla, need on tootmisloomad, kes on oma nii-öelda tootmistsükli lõpuetapis, äh, nad võivad olla pisut äh, vanad juba, ehk tootmiseks nad enam väga ei sobi, aga ka neid tuleb vedada ja tegelikult see on tohutu ähm, raske teema, et mida nende loomadega teha, kui nad täiesti veovalmis ei ole. ainsaks alternatiiviks on tegelikult tappa need farmis koha peal ja siis nad sealt minema vedada, aga sellisel juhul läheksid need äh, tapetud loomad ähm, jäätmeks. mul tegelikult ei ole praegu ideaalset lahendust välja pakkuda, et mida teha. kolm öö, äh, võimalust tappa ja utiili saata siis tappa ja kasutada liha teatud tingimustel isegi inimtoiduks. kolmas võimalus vedada elusloomad tapamajja tapale. ja, ja siis seda liha sealt saab kasutada inimtoiduks kõikide nende alternatiividel on omad plussid ja miinused. me analüüsisime neid, me nägime neid asju, aga meil ei ole vastust paraku pakkuda. siis veel liikmesriigid. nagu juttu on olnud, on liikmesriikide vahel väga suuri erinevusi õigussüsteem on erinev, prioriteedid on erinevad mm,, kui on, kui äh, reegleid ei täideta, äh, sanktsioonid on erinevad ja nii edasi. me ei teinud mingisugust vahet erinevate huvigruppide vahel sellepärast et meil ei olnud veel Hollandi uurimuse tulemusi käes. nii et me ei äh, süüvinud siin volitatud vett arstidesse ja, ja, ja muusse taolisse avaliku inforuumis ringleb väga palju halba infot loomade vedamise kohta, aga tegelikult on ka väga palju head infot. näiteks võtame äärmuslikud juhtumid Bulgaaria, Türgi piiril, seal eriti rikkumisi ei ole. väga, väga palju ei ole aga, aga samas seal tingimused on sellised, et tavaliselt tuleb oodata piiri peal kuskil kuus tundi. nüüd looma heaolu. selles uurimuses me sellega ei tegelenud. ma ei tea, kui suur see risk on, loomulikult on risk. kui looma vedada ükskõik kas ühe risk, riigisiseselt või ühest riigist teise, siis on alati sellega seotud riskid, muuhulgas näiteks haiguste riskid, aga ma ei tea, kui suur see risk on. mul on hea meel, et me saime raportisse panna kirja selle info, mis komisjonil juba on ja et me oleme selle tööga hästi hakkama saanud, nagu komisjon ütles. nüüd lahendused kokkulepete kohta. põhimõtteliselt võib isegi asi minna kaugemale, kui alustatud on sellest, et üle kolmekümne kraadise temperatuuri juures elusloomi vedada ei tohi, sellest edasi on eh, mindud ka seda teed, et keelustada elusloomade vedu äh, perioodil juuni kuni au-, juuni kuni august, nii et need võimalused on olemas ja teised, teised riigid saavad seda eeskuju järgida. Eh,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 Äh, suur tänu. komisjon soovib parlamenti raporti eest tänada ja loomulikult ootame siis seda lõplikku raportit, siin on palju eriarvamusi, äh, on vaja läbi rääkida ja kokkuleppele jõuda. aga nüüd äh, räägin ka mõnedest küsimustest, mis siin esile tõsteti. komisjon muudab aruandlussüsteemi seoses transpordiga uus ametliku kontrolli määrus nõus, jõustub ja liikmesriikide aruandlus komisjonile muutub. praegu kõneleme liikmesriikidega sellest süsteemist ja tahaksime, et need andmed, mida komisjon saab, nende põhjal on võimalik analüüsida transpordis, transpordisüsteemi toimimist. nüüd GPS-i küsimus ja soovitused see juba toimib kõikidel sõidukitel, mis transpordivad loomi, peab olema GPS. liikmesriikide erinevate firmade süsteemid peaksid nüüd olema ka koostalitusvõimelised, see veel ei ole lahendatud, aga sellega tegeldakse. siis äh, looma heaolu näitajad, me täiesti nõustume aruande koostajaga, et näitajate, näitajaid ei ole, me tegeleme sellega, järgmistel aastatel jätkame oma tööd, aga tahaksin toonitada, et Euroopa Parlamendi raportis käsitletakse eksport, eksporditani äh, loomi ainult üheksa protsendi ulatuses, tegelikult enamus loomavedusid toimub ikkagi Euroopa Liidus ja toimub normide kohaselt, aga kahjuks tõesti on ka hälbeid miljoneid, miljoneid loomi veetakse igal ajahetkel mööda Euroopa Liitu ja me ei taha loomulikult, et mingeid halbu, halbu äh, näiteid äh, eeskujuks toodaks. nüüd ähm, tootmisliini lõpp lõpp või tootmise ahela lõpp ja loomatransport. see tõesti on kõige riskantsem koht just noorloomadele ja eksporditud loomadele on ohuks kõrge temperatuur. komisjon tegeleb ka nende küsimustega ja jätkame koostööd liikmesriikidega, tänan. suur aitäh, proua Ramindas anname siis sõna härra Toormanile, et lõpetada meie arutelu. suur tänu! ma arvan, et tänane arutelu äh, näitab väga selgelt, et äh, meil on vajadus nendel teemadel kõnelda ja arusaamad sellest, kuidas äh, loomade vedu peaks toimuma, on liikmesriigiti väga erinevad aga ma arvan, et me peame kõik tunnistama, et meil on olemas uus tehnoloogia, viimastel aastatel on see arenenud ja kui me nüüd edasi läheme loomade biovalmiduse küsimuse juurde, siis seda on võimalik ka hinnata jällegi. palju sõltub praegu sellest, kes hindab, aga tähtis on see, et reegleid täidetaks. näen, et ka reegleid täidetakse erinevalt, rikkumiste eest on erinevaid sanktsioone kas õigustikku on võimalik parandada? kindlasti on ja ma, ma arvan, et me kõik oleme ühel meelel selles suhtes, mis puudutab looma heaolu, me soovime parimat võimalikku õigustikku selle reguleerimiseks, selleks, et loomi koheldaks korralikult ja transporditaks, eh, kui tegemist on looma esimese ja viimase veoga tema eluajal eriti. kui me nüüd eh, tapale minevatest loomadest räägime, siis sellel on erinevus, kas tegemist on nagu tõuloomadega. Äh, aga igal juhul jätkame diskussiooni ja suur tänu kommentaaride eest. suur aitäh, nüüd meie ajakava, muudatusettepanekud, tähtaeg seitsmes detsember, seitseteist detsember seitsmes detsember kell üks päeval, siis raporti projekti vastuvõtmine täiskogul kakskümmend kolm jaanuar, hääletus, vabandust, komisjonis võetakse vastu kahekümne kolmandal jaanuaril ja veebruari täiskogul läheb see täiskogule hääletamisele. järgmine päevakorrapunkt on number üheksa, ettevõtjatevahelised ebaausad kaubandustavad toiduainete tarneahelas. raportöör sel olulisel teemal on Paolo de Castro, see teema on väga oluline. aga nüüd Paolo de Castro äh, on see, kes kolmepoolsetel kohtumistel osaleb ja tema saab meile ka rääkida, mis nendel kõnelustel on toimunud ja aru anda meie komisjonile Agri otsustas läbirääkimisi pidama hakata, otsus tehti täiskogul kahekümne teisel oktoobril, kahekümne viiendal oktoobril kiideti see heaks, see otsus, ja Agri läbirääkimismeeskond ning Austria eesistumise meeskond on soovinud kiirendatud kalendri järgi töötada selleks, et kokkuleppele jõuda enne aasta lõppu kolm kolmepoolset kohtumist on juba aset leidnud, neljas ja võib-olla eh, kõige kriitilisem kohtumine on plaanitud kuuendaks detsembriks. Paolo de Castro kindlasti oskab meile rohkem selle kohta öelda ja mulle on räägitud ka, et volinik Hogan tuleb kohale neljandale kohtumisele ja võib-olla siis jõutaksegi lõppkokku, kokkuleppele. ja kui sellele kokkuleppele ei jõuta ja kui tekib vajadus, siis on võimalik viies kohtumine korraldada kaheteistkümnendal detsembril, siis kui toimub täiskogu istung. palun, kolleeg De Castro, sõna on teil tänan, proua esinaine. nagu te ütlesite, täiskogul hääletati kahekümne viiendal oktoobril ähm, selle toetuseks, et meil oleks läbirääkimismandaat. kõik variraportöörid on väga tihedat tööd teinud, meil on toimunud juba kolm kolmepoolset kohtumist ja neljapäevaks, kuuendaks detsembriks on järgmine voor kavandatud nagu te ütlesite. me oleme olnud parlamendi poolel väga järeleandlikud. Austria eesistumisega on leitud äh, punkte, kus me oleme ühel meelel, äh, tegemist ei tohiks olla mitte ainult toiduainete, vaid kõigi to-, põllumajandustoodetega, mis kuuluvad reguleerimisele, äh, puu, puuvill näiteks, lemmikloomatoit ja me oleme poliitilisele kokkuleppele jõudnud ka väga olulistes elementides, nimelt äh, kuidas käsitleda neid ettevõtjaid, kes asuvad väljaspool Euroopa Liitu, äh, kuidas suhtuda delikaatse informatsiooni äh, kuidas laiendada kirjalikke lepinguid, kellele äh, samuti seoses teatud keeldudega. nimelt, kui lepingusse pannakse ka mitte soovitud teenuseid ja kaupu, samuti anonüümsuse äh, respekteerimine on oluline teema. Austria ähm, viitas võimalusele, et tarneorganisatsioonid või sektori esindajad ähm, võiksid ka selliseid otsuseid teha ja meie omalt poolt soovisime vabaühendusi kaasata. tähelepanuväärne on ka see, et ähm, et tarnija tulevikus äh, võiks otsustada, millise pädeva asutuse poole pöörduda. Äh, näiteks kas ta, äh, kas ta peab pöörduma siis hulgimüüja riigi poole või, või oma asukohariigi poole tähtis on see, et koostööd tehtaks, mõnedel liikmesriikidel on oma eh, seadustik, mis siiani ei ole päris hästi toimunud, me tahame, toiminud, me tahaksime Euroopa Parlamendi poolt nõuda miinimumregulatsioone ja loomulikult on äh, räägitud ka alternatiivsetest vahendusmehhanismidest parlament on seda toonitanud, tähtis on ka liikmesriikide ametiastuste vaheline koostöö ja Euroopa Parlamendi mitmeid palveid on juba arvesse võetud. muidugi on ka lahtisi küsimusi, me oleme näiteks siin pikalt rääkinud paljudest küsimustest, aga kõike me ei ole saavutanud veel. näiteks direktiivi kohaldamise ala peaks kõikidele tarnijatele laienema ahelas. see põhimõte on teretulnud ja kõik äh, nõustuvad sellega, kui on tegemist ebaausa kaubandustavaga, siis see ongi ebaaus. et siin ei ole mingisuguseid piire, mis, kui, kui ebaaus või, või kui palju või vähe ebaaus. edasi Äh, direktiivi soovitakse vastu võtta enne aasta lõppu, jah. me tõesti loodame eesistujamaale, Austriale ja komisjonile ka, et siis kõik jõud kokku võetaks neljapäeval, aga praegu sellele, selle kohta märke veel ei ole ja äh, pöördun siin konkreetselt äh, eesistuja oma esindaja poole, loodan nende abile läbirääkimistel. et äh, rõhuv enamus parlamendisaadikuid toetab lõpetas mandaati läbirääkimisteks ja kui meil ei õnnestu kokkuleppele jõuda, siis jätkame Rumeenia eesistumise ajal. suur aitäh, Paolo! loomulikult me tahaksime nüüd äh, jõuda kokkuleppele nii palju kui võimalik, aga nüüd annan variraportöörile sõna, Raamäki Ines. Um, suur aitäh härra Paolo de Castrole, ma ei hakka üle kordama seda, millest ta juba rääkis, mis kõik on hõld-, hõlmatud juba, meil on väga palju tööd teha enne neljapäeva, ma ei tea. ma arvan, et küll me jõuame kokkuleppele, et tähtis on, et tegemist on olulise õigusakti projektiga ja tähtis on, et me saaksime selle õigesti kirja, mitte, mitte kiiruga kirja ja seetõttu loodame muidugi, et neljapäeva õhtul saavutatakse läbimurre, muudatusettepanek viiskümmend seitse, kolmsada kuuskümmend, eh, mis eh, ühinemisi puudutab, eh, komisjon peaks veel enne uuringu läbi viima, kui hakata neid ühinenud ettevõtteid ka hõlmama ja number kuuskümmend neli, looma heaolu tekst ei ole selles äh, direktiivi projektis enam sees ja äh, reede hommikuks peaksid tulemused teada olema. Ja, herzlichen Dank. Es ist in der Tat so, dass suur aitäh. järgmiseks kolleeg Lasso. suur tänu. muidugi põllumehed alanud juba, äh, juba soovi, et see küsimus lahendataks, sest et äh, hulgimüüjad avaldavad neile survet, aga väga sageli äh, on äh, valitsused tegelikult kuulanud pigem neid suuri argmasid ettevõtteid kui väiketootjaid ja nüüd äh, Rootsi parlament nimelt äh, on keskse probleemina tõst-, tõstatanud just selle siseturu küsimuse, kuidas komisjon sellist ebaausate kaubandustavade probleemi kavatseb lahendada toiduainete tarneahelas, sest Eh, sellel on otsesed eh, tagajärjed ka ehm, praeguse komisjoni majandusideoloogia näol. Ich möchte gerne im Namen unserer Operation with this tahaksin tänada eh, raportööri hea koostöö eest selle õigusprojekti ametialal ja muidugi nõus, loodan, et triloogi ajal jõutakse kokkuleppele, tahaksin kolmest äh, elemendist rääkida. parlament peab olema ratsiona-, ratsionaalne ja praktilise meelega, kui me räägime ähm, kohaldamist, direktiivi kohaldamisala laiendamist Äh, usun, et leiame sellise ettepaneku, millega nõustuvad nii komisjon kui ka parlament ja nõukogu. Äh, see, ta võib laiendada nii ostjatele kui ka tarnijatele, aga mitte kõigile. nüüd teine küsimus. kuidas saaks täita Euroopa Liidu kõiki eeskirju? tähtis on tagada tootjale ka mõistlik elatustase, seda peab direktiiv silmas pidama ja peab võimaldama ka kohtusse pöörduda või alternatiivseid lahendusi leida ning kolmandaks, tootjate elatustaset tuleb kiirelt parandada enne, kui äh, mitmeaastane finantsraamistik jõustub, seega tuleb kokkulepe jõuda veel sel aastal. suur tänu

tähtis on, et põllumajandustootjad saaksid korraliku sissetuleku ja seda tuleb äh, seletada. me oleme ju juba pikalt-laialt neid küsimusi arutanud ja võime veel arutada, aga seda tuleb öelda. tahan nüüd variraportööre tänada, sest see sissetuleku küsimus on üks kõige olulisemaid, mis tuleb lahendada härra Andrea, palun. Oui, merci, madame la president. De mu. suur tänu. teen kiirelt paari sõnaga. suur aitäh Paul Castrole suurepärase töö eest, mis ta on ära teinud äh, siin äh, äh, peab ütlema, et meie mandaadi all on see kõige olulisem omnibus tekst üleüldse ja tahaksime raportööri julgustada ajahetk Euroopas on nende küsimuste lahendamiseks väga keeruline, tahame võrdõiguslikkust, meie töös on, töö on keeruline ja nii, nagu siin proua McInnes ütles, kvaliteeti eh, tuleks kvantiteedile eelistada või kiirusele eelistada ja peab äh, siiski ütlema, et see tekst on nii tähtis, et ikkagi me soovime aasta lõpuks kokkuleppele jõuda ja lõpetada äh, suurettevõtete äh, domineerimise, nagu praegu toimub see muidugi ei sõltu ainult meist meie parlamendis, tahame kõik ju hääletusega näidata, et me tahame, et sektoris, selles sektoris kogu Euroopa Liidus oleks korralik sissetulek. nüüd siis tuleb vaadata, kas ähm, meie mandaadi lõpuks saab selle, selles direktiivis kokkuleppele. ja nüüd Bruno Schall. Äh, Paolo, Muchas gracias. A continuación y para finalizar el debate, señor Flanagan. suur aitäh. härra Flanagan on viimane. tahaksin härra De Castrole ja tema meeskonnale palju edu soovida, sest praegune ÜPP äh, on nagu sõelaga vee pidamine, raha paned taskusse, äh, ta, äh, auk on taskus, sealt tuleb see jälle välja Äh, ja ongi äh, tõesti üks, ükspuha, mida me teeme, talumehed ikka ei saa oma töö eest õiglast äh, tasu. viimane kõneleja ütles, et tekst peaks siiski valmis saama enne meie mandaadi lõppu. see on tähtis. aitäh. sellega on siis debatt ühele poole saanud. ja anname sõna komisjonile härra Mergele põllumajanduse peadirektoraadist, palun. suur tänu. mina tahaksin ka toonitada, et e-, esimese kolme kolmepoolse kohtumise käigus on väga palju edasi mindud tekstiga ja tehnilisel tasandil on suurepärast tööd tehtud ja see ongi eeltingimuseks edule tahaksin väga tänada härra De Castrot parlamendi raportööri konstruktiivse lähenemise eest, see on kindlasti abiks olnud ja ma olen kindel, et see aitab meid ka läbirääkimistel edasi minna, nii et tulemused oleksid vastu võetud ja head. nüüd Euroopa Parlament on väga olulisi küsimusi tõstatanud, oleme enamus nendest ka arvestanud kvaliteeti ei näita mitte muudatusettepanekute arv, vaid nende sisu. nüüd ähm, komisjon minu arvates on püüdnud olla nii paindlik kui võimalik. minimaalne harmoneerimine oli selle direktiivi ettepaneku lähtepunktiks, me tahtsime nõrgemaid lepinguosalisi suuremate eest kaitsta ja ma arvan, et kuuendal detsembril on äh, su-, suurepärane võimalus kokkuleppele jõuda, muidugi äh, mõned arvavad, et, ähm, et sest et see äh, on väga hiline aeg, kui meie kohtumine toimub, tavaliselt äh, ikka kuuest äh, kümneni on peal õhtusel ajal need kohtumised, aga ikkagi usun, et me suudame saavutada häid tulemusi. mida tahtsin veel rõhutada, nii nagu proua Müller siin kõneles tähtis on kõigepealt sisuliselt häid tulemusi saavutada, teiseks me peame jääma oma õigusliku aluse juurde, säte, äh, artikkel nelikümmend kolm lõige kaks, äh, seda tuleb alati silmas pidada, ei tohi unustada ja loomulikult tuleb näidata ka, et äh, tulemus kohaldamise ala küsimuses võimaldab siis näidata ka, et lõplik kasu jõuab siiski põllumeheni. ja nüüd tõesti optimistlikult vaadates arvan, et me jõuame kokkuleppele sel nädalal, ei pea kaheteistkümnendal enam kokku tulema, aga isegi kui siis me tuleme kokku, jääb meile veel manööverdamisruumi heade tulemuste saavutamiseks enne teie mandaadi lõppu, mis on selles kontekstis teie jaoks oluline. aitäh! ja lõpuks annan sõna Paolo de Castrole. Mm, paljud on siin öelnud, et see direktiivi eelnõu on meie mandaadi ajal üleüldse kõige olulisem teema. tähtis on sellega nüüd lõpule jõuda, seda on juba arutatud aastaid. Paolo de Castro, palun suur tänu, aitäh kõigile, kes sõna võtsid. tahaksin eraldi tänada variraportööre meeskonnatöö eest. aitäh tehnilisele meeskonnale eriti, sest kui kolmepoolsete kohtumistega on tegemist, siis tuleb tunde ja tunde istuda tehnilistel koosolekutel ja sekretäriaat on meil väga hästi ja komisjon on ka väga hästi abistanud. nüüd härra Merkele, mina olen ka olnud äh, optimistlik, aga ikkagi meil on veel mureküsimusi. Promekines ja kolleeg Andrejõ ütlesid väga õigesti, et me tahame et direktiivi, direktiiv valmiks veel meie mandaadi ajal, aga see peab olema kõrge kvaliteediga õigustekst. seda soovib parlament loomulikult alati ja ma saan täiesti nõustuda kolleeg Nöcheli muredega, kavatseme nendest rääkida ka järgmisel kolmepoolsel kohtumisel. ja nii, nagu kolleeg McInnes ütles, meie komisjon on suurte ostudega ka tegelenud. ja loodan siis, et kompromissi vaimus, kus kompromissivalmidust näitavad üles nii parlament, nõukogu, komisjon, jõutakse ka tulemusteni. tundub, et tunneli lõpus paistab valgus, sest meil on juba kirjutatud raporteid Äh, ka just selle teema juriidilise poole kohta, see aitab meid ja neljapäeva õhtul tuleb siis oluline samm astuda, nagu äh, kolleeg Andrea ütles, omnibussi paketis on see kõige olulisem direktiivi eelnõu üleüldse, see peaks aitama meie põllumajandustooteid võidelda ebaausate kaubandustavade vastu, mis liiga sageli ohustavad meie toiduainete tarneahelat Euroopas. Finalizado. suur aitäh, Paula. sellega oleme me jõudnud oma hääletamise eelse töö lõpule ja hääletamine algab paari minuti pärast. pange oma hääletamiskaardid valmis, palun, daamid ja härrad. härra Melu, me kindlasti ootame, kuni te ennast valmis seate, ärge ärge kartke, kaks-kolm minutit on teil kindlasti aega. ja mida ma veel ütleksin, siinkohal kordaksin taas seda, et kell seitse on põllumajanduskomisjoni tervitusjook jõulude puhul siinsamas ruumis, nii et ärge palun kuskile kaduge, kõigepealt hääletamine ja siis jääme veel siia nii-öelda jõululainele minekuks. kõigepealt paar minutit, kuni dokumente laiali jaotatakse ja siis asume kohe asja kallale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 Bueno, vamos a comenzar. nii, hakkame siis pihta. esimene hääletamine. B korduskasutamise miinimumnõuded. raportöör on proua Petir, kas te soovite sõna, kui ei soovi, siis saame kohe hääletama asuda. Te, teie otsustate, kas hakkame kohe hääletama. kas teil on kõikidel hääletuskaardid valmis? esimene muudatusettepanek, elektrooniline hääletamine on käigus selleks, et mingisugust segadust ei ole. muudatusettepanek number üheksa, Senra Rodriguez. Cerramos. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kakskümmend üheksa äh, vastu, kaks ärapooltut ja nii edasi kompromiss üks, jällegi elektrooniline hääletamine, mis on nüüd avatud. kas olete kõik hääletanud? hääletamine on lõppenud. kolmkümmend üks poolt, üks vastu, null erapooletut. kompromiss kaks, elektrooniline hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud kakskümmend neli poolt, viis vastu, kolm erapooletut. kaheksakümmend üheksa, kes on poolt? tagasi lükatud kes on vastu tagasi lükatud üheksakümmend viis, see on kolleeg Viegasilt, kes on poolt, kes on vastu? tagasi lükatud. kompromiss kolm, elektrooniline hääletus, mis on nüüd alanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kaks poolt, viis vastu, viis erapooletut kompromiss neli, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud kakskümmend seitse poolt, kaks vastu, kolm erapooletut. kompromiss viis, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kaheksa poolt, kaks vastu, kaks erapooletut. üks, kaks, üks. kes on poolt, kes on vastu? tagasi lükatud. üks, kaks, kolm, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud üks, kaks, seitse, kes on poolt, kes on vastu? vastu võetud. üks, kaks, kaheksa, kes on poolt, kes vastu, tagasi lükatud. üks, kolm, null, kes on poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss kuus, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud kakskümmend seitse poolt, kaks vastu, kolm erapooletut. üks, neli, kaks, kes on poolt, vastu, vastu võetud. üks, neli, neli, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud üks, neli, kuus, kes on poolt, vastu, vastu võetud. üks, neli, seitse, kes on poolt, vastu, vastu võetud. üks, neli, kaheksa, kes on poolt, vastu, vastu võetud. samasugune öö, seitse öö, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks, viis, viis. kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss ku-, seitse. hääletamine on alanud kompromiss seitse. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. number kaheksa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud kakskümmend üheksa poolt, neli vastu, null erapooletut, kümme esitaja Zoano, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kaksteist, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmteist, kes on poolt, vastu vastu võetud neliteist, kes on poolt, vastu, era-, vastu võetud seitseteist, kes on poolt, vastu, vastu võetud. üheksa, kaheksateist, kes on poolt, vastu, vastu võetud. üheksateist. ei, kakskümmend üks. kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend kolm. vabandust, kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend neli, kes on poolt, vastu tagasi lükatud. kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, vastu võetud kolmkümmend, kes on poolt, vastu, vastu võetud kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, vastu võetud üks, kes on poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss number üheksa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud kakskümmend üheksa poolt, üks vastu, kolm erapooletut, kolmkümmend kaheksa proua Dele, kes on poolt, vastu, vastu võetud. kaksteist, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud kolmkümmend üks poolt, null vastu, üks erapooletu. kompromiss kümme hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud kakskümmend üheksa poolt, neli vastu, null erapooletut, nelikümmend neli. kes poolt, vastu, vastu võetud. nelikümmend viis poolt, vastu, vastu võetud nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu. minu meelest vist lükati tagasi, aga kontrollime üle. nelikümmend seitse siis. hääletamine on alanud. see on muudatusettepanek nelikümmend seitse. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, nelikümmend kahe, üheksa, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, vastu võetud. viiskümmend kaks vabandust, vabandust, viiskümmend kolm. ja kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kontrollime üle. viiskümmend neli, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kaksteist poolt, äh, kakskümmend üks vastu, null erapooletut, viiskümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud. viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu vastu võetud. kuuskümmend, kes on poolt, vastu, vastu võetud. kuuskümmend üks, ei, kuuskümmend kolm, poolt, vastu, vastu võetud. kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapo-, vastu võetud. kuuskümmend viis, poolt, vastu, vastu võetud kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu, vastu võetud. kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu. ei olnud päris kindel, ehk kontrollime elektrooniliselt üle kuuskümmend seitse. hääletamine on lõppenud vastu võetud seitseteist poolt, viisteist vastu, null erapooletut. kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss üksteist, hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud vastu võetud kolmkümmend kaks poolt, üks vastu, null erapooletut. seitsekümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud. seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. seitsekümmend kaheksa kes on poolt, vastu, vastu võetud. kaheksakümmend, kes on poolt, vastu, vastu võetud. ja lõpuks lõplik hääletus, mis on nüüd avatud. hääletamine on lõppenud vastu võetud kakskümmend kaheksa poolt, kolm vastu, kaks erapooletut. palju õnne raportöörile, proua Petirile ja tema meeskonnale. tahaksin öelda, et ähm, minu erapooletu klahv minu hääletusmasinal ei tööta, see valge nupp ei tööta minu masinal la tecla de, de abstención no funciona. Iba a decir otra cosa, pero no sé si en otro idioma. nii. ma tahtsin midagi öelda, aga omavahel võib-olla hiljem kommenteerin seda. no hea küll, jätame meelde. kolleeg Petir, loomulikult teil on sõna. suur tänu ma tahaksin tänada komisjoni, meie komisjoni toetuse eest ja äh, aitäh sekretäriaadile, suur aitäh ähm, minu assistendile ja äh, Rahvapartei nõunikele ka suur aitäh! suur tänu kolleeg Petirile, läheme edasi järgmiseks ühissätted, see on ühissätete ähm, määrus, mis puudutab erinevaid fonde, finantseeskirju nende suhtes, mida kohaldatakse nende suhtes Sotsiaalfond, Ühtekuuluvusfond, Euroopa Merendus-Kalandusfond, Varjupaigarände Integratsioonifond, Sisejulgeolekufond ja arvamuse koostaja on Maria Gabriela Joana. arvamust on edasi lükatud pikalt, nüüd loodetavasti jõuame kokkuleppele ja aeg on jõudnud hääletamiseks. Joana, palun, suur aitäh tahaksin öelda äh, aitäh kõigile kolleegidele, kes aitasid kaasa selle raporti valmimisele. tahaksin öelda aitäh kõikidele kolleegidele, Aleksandrule ja Mironale, kes minuga koostööd tegid, sekretäriaadile, kõikidele kolleegidele erinevatest fraktsioonidest, sest meie kompromiss on väga hea. täna on veel väikesi muudatusettepanekuid tehtud, ma olen saatnud need kõigile elek-, elektronkirjaga igal juhul aitäh koostöö eest, tänan. Sí. Pues muchas gracias, señora Joana eh,. niisiis, suur tänu, kolleeg Joana. hakkame siis hääletama. kompromiss üks. palun hääletage hääletus lõppes. vastu võetud kakskümmend seitse poolt, neli vastu, kaks erapooletut. Läheme edasi. number seitsekümmend üks, kes poolt? seitsekümmend üks, kes on poolt, kes on vastu? selge, tagasi lükatud järgmiseks seitsekümmend seitse. kes poolt, kes vastu, tagasi lükatud. järgmiseks kaheksakümmend, kes poolt, kes vastu, tagasi lükatud. järgmine kompromiss. vaatame veel kaheksakümmend ühte, kes on poolt, kes vastu, tagasi lükatud kaheksakümmend kaks, kes poolt, kes vastu. kontrollime elektrooniliselt. kaheksakümmend kaks, palun hääletage. hääletus lõppes seitseteist poolt, neliteist vastu, kaks erapooletut, vastu võetud. kaheksakümmend kolm, see on ra-, kes poolt, kes vastu, tagasi lükatud, kompromiss kolm, palun hääletage elektrooniline hääletus lõppes, kontrollime ei tea, kuidas radantani nupp, raport, vabandust, nupp hääletusmasinal toimib. nii. tema peab käega hääletama. mis siis juhtus? ühehäälselt vastu võetud kompromiss kolm on läbi vaadatud, kaheksakümmend seitse, kes poolt, kes vastu, tagasi lükatud. üksteist, kes poolt, kes vastu, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaheksa, kes poolt, kes vastu, tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa, kes poolt, kes vastu, tagasi lükatud üheksakümmend, kes poolt, kes vastu. ei ole selge. üheksakümmend, palun hääletage elektrooniliselt. hääletus lõppes. üheksateist poolt, kolmteist äh, vastu keegi ei olnud erapooletu, see on vastu võetud. järgmiseks üheksakümmend üks. vabandust, vabandust. üheksakümmend neli on järgmine. muudatusettepanek üheksakümmend neli kolleeg Sennalt. kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud. üheksakümmend viis, kes poolt, kes vastu, tagasi lükatud kontrollime elektrooniliselt üheksakümmend viite. üheksakümmend viis. hääletus lõppes. vastu võetud. väga hea, kontrollisime. kaheksateist poolt, neliteist vastu. üheksakümmend kuus, kes poolt, kes vastu tundub, et sama enamus tundub, et vastu võetud. Lähme edasi. sada kolmteist on järgmine. kes on poolt? kes vastu? tagasi lükatud. sada neliteist, kes poolt, kes vastu? tagasi lükatud. järgmiseks sada viisteist, kes poolt, kes vastu, tagasi lükatud. sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitseteist, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud. sada kaheksateist poolt, vastu, tagasi lükatud. sada üheksateist poolt, vastu, tagasi lükatud. sada kakskümmend poolt, vastu, tagasi lükatud sada kakskümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud, sada kakskümmend kaks poolt, vastu ta, tagasi lükatud, sada kakskümmend kolm poolt, vastu, heaks kiidetud. kompromiss neli, elektrooniline hääletus, palun. Ramos. hääletus lõppes vastu võetud kakskümmend seitse poolt, kolm vastu ja üks erapooletu. Lähme edasi, number viisteist, proua Joonalt, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend poolt, vastu, vastu võetud. sada kolmkümmend üks Ropeelt, poolt, vastu, vastu võetud. järgmine on plokis hääletamine, muudatusettepanekud Flanaganilt. sada kolmkümmend kaks, sada kolmkümmend kolm, sada kolmkümmend neli, sada kolmkümmend viis. neli muudatusettepanekut koos, kes poolt, kes vastu, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kuus Flanaganilt, kes poolt, kes vastu, tagasi lükatud. sada kolmkümmend seitse, kes poolt, vastu tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. Läheme edasi sada nelikümmend üheksa Flanaganilt, poolt, vastu, tagasi lükatud. sada viiskümmend poolt või vabandage siin tuleb veel üks plokis hääletamine, sada viiskümmend kuni sada viiskümmend seitse. sada viiskümmend kuni sada viiskümmend seitse plokis hääletus, kes poolt, kes vastu, tagasi lükatud plokk sada viiskümmend seitse, sada viiskümmend seitse lükat-, sada viiskümmend kuni sada viiskümmend seitse lükati tagasi edasi jälle Flanagan, sada kuuskümmend üks, kes poolt, kes vastu, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kaheksa. sada kuuskümmend kaheksa kolleeg Järtušilt, kes poolt, kes vastu, vastu võetud sada kuuskümmend üheksa, kes poolt, vastu, tagasi lükatud. sada seitsekümmend kaks, poolt, vastu, vastu võetud. sada seitsekümmend, vabandust, kakskümmend kolm, poolt, vastu, vastu võetud kakskümmend neli kolleeg Joanalt poolt, vastu, vastu võetud kakskümmend viis poolt, vastu, vastu võetud kakskümmend kuus poolt, vastu, vastu võetud kakskümmend seitse poolt, vastu, vastu võetud kakskümmend kaheksa poolt, vastu, vastu võetud sada kaheksakümmend neli. kolleegidelt Rope ja Padar, kes poolt, kes vastu. tagasi lükatud. mulle tundus, aga kontrollime. sada kaheksakümmend neli elektrooniline hääletus. hääletus lõppes vastu võetud, näete, viisteist poolt, neliteist vastu ja kolm erapooletut. näete, ma ütlesin, väga tasaväkine rebimine. nüüd Rope Padar sada kaheksakümmend viis, kes poolt, kes vastu. nagu eelmisegagi, mulle tundub. kontrollime elektrooniliselt sada kaheksakümmend viis, palun. hääletus lõppes. vastu võetud kaheksateist poolt, neliteist vastu, kolm erapooletut. sada kaheksakümmend kuus Rebekalt, kes poolt, kes vastu, vastu võetud. sada kaheksakümmend seitse, kes poolt, kes vastu, tagasi lükatud kakskümmend üheksa poolt, vastu, vastu võetud. kolmkümmend kolm, kes poolt, kes vastu, vastu võetud. kolmkümmend neli poolt, vastu, vastu võetud. nelikümmend üks, kes poolt kes vastu. Pole kindel. rahvapartei, kas te olete poolt või vastu? Nüüd on vastu võetud. nelikümmend kaks. Loasolt, kes poolt? kes vastu? tagasi lükatud. nelikümmend neli, kes poolt, kes vastu, tagasi lükatud. järgmiseks nelikümmend viis, kes poolt, kes vastu, tagasi lükatud y 47 idénticas y vamos a votar. meil on kaks sarnast, nelikümmend kuus ja nelikümmend kaheksa, kes poolt, kes vastu, tagasi lükatud. ja veel nelikümmend kaheksa, nelikümmend üheksa on samuti identsed, kes poolt, kes vastu, tagasi lükatud. viiskümmend, kes poolt, kes vastu, tagasi lükatud. kolm poolt, vastu vastu võetud viiskümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud. kaks identset ettepanekut viiskümmend kaks ja viiskümmend kolm, kes poolt, kes vastu, vastu võetud. elektrooniline hääletus viiskümmend kaks ja viiskümmend kolm hääletus lõppes. seitseteist poolt, neliteist vastu, vastu võetud. viiskümmend neli, kes poolt, kes vastu, tagasi lükatud. kompromiss kaks, elektrooniline hääletus, palun. hääletus lõppes vastu võetud kakskümmend kaheksa poolt, kolm vastu, üks erapooletu. viiskümmend kaheksa Flanagan poolt, vastu, vastu võetud. viiskümmend üheksa poolt, vot, soovime kontrollida viitekümmet kaheksat, elektrooniline hääletus, palun. Cerramos hääletus lõppes. vastu võetud kaheksateist poolt, kolmteist vastu, mitte keegi ei olnud erapooletu, viiskümmend üheksa poolt, vastu. sama enamus vist ja vastu võetud, kuuskümmend poolt, vastu, tagasi lükatud, kuuskümmend üks poolt, vastu vastu võetud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud. kuuskümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud. kuuskümmend viis poolt, vastu, vastu võetud. kuuskümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud. kuuskümmend seitse poolt, vastu tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa, Ropee ja Padar poolt, vastu, tagasi lükatud. kontrollime elektrooniliselt. Cerramos. nüüd on suletud, see on tagasi lükatud Pido, me he quitado la votación, pero ha sido destrozada. Como han visto ustedes. Eh, la enmienda 5. nii, ise nägite ekraanil, kuidas hääletati. nüüd siis järgmiseks kuuskümmend üheksa. kes poolt, kes vastu? vastu võetud. ja lõpphääletus elektrooniline hääletus. hääletus avatud, nüüd suletud. vastu võetud kakskümmend viis poolt, kolm vastu, neli erapooletut. õnnitlused brošüürile väga raske, aga lõpuks jõuti konsensusele, mis on hea uudis. nüüd on meie päevakord läbi võetud. näete, järgmised koosolekute toimumise kuupäevad on seitsmes jaanuar Brüsselis. ja me oleme isegi mõni minut varem valmis saanud oma tööga. aitäh tõlgid, pakkusin täna teile kingiks seitse minutit aega ning häid jõule kõigile. ärge veel lahkuge, jõulujoogid juba saabuvad ja need serveeritakse siinsamas saalis. kõikidele häid pühi. me oleme väga palju tööd teinud, me oleme muudatusettepanekuid teinud ÜPP regulatsioonidesse ja me oleme ära teeninud ilusat püha!